Euroopa Parlamendi istungi, mis peatati kolmandal veebruaril kaks tuhat üksteist jätkunuks. möödunud istungi protokollil on välja jagatud, kas selle kohta on mingeid märkusi? kas keegi soovib protokollide kohta või tekstide kohta midagi lisada, ma näen, et keegi ei soovi midagi lisada, seega protokoll loetakse kinnitatuks nüüd on mul edasi anda teile järgmised eh, teadaanded, mis on seotud meie osaistungjärgu avamisega.